protokolli. kallid kolleegid, lõplik päevakord, äh, nii nagu esimeste konverents selle kaheksandal jaanuaril vastavalt kodukorra artiklitele sada kolmkümmend ja sada kolmkümmend üks vastu võeti, on teile laiali jagatud täna, esmaspäeval. kuna proua Andrikiene täna õhtul ei saa kohal olla, selleks, et esitleda oma raportit ÜRO Inimõiguste Nõukogu ja Euroopa Liidu rolli kohta, läheb see raport kolmapäeval hääletusele ilma eelneva aruteluta. teisipäeva kohta muudatusettepanekuid ei ole ja nüüd kolmapäev. roheliste fraktsioon on, on palunud, et arutelu olukorra kohta kaasas lõpeks resolutsiooni vastuvõtmisega. sõna saab härra Kohn-Pendit selleks, et seda taotlust põhjendada. härra Kohn-Pendit, palun. kallid kolleegid, olukord Gazas Äh, on kõigile tuttav. kas me ja see, et me sellest siin parlamendis räägime, on täiesti normaalne. kuid me sooviksime, et äh, Julgeolekunõukogu avaldaks oma arvamust. me soovime, et vastutavad instantsid, et Euroopa Liit võtaks veel ka seisukoha. ja ka seda, et meie samas parlamendis räägime asjast ja ei soovi selget seisukohta väljendada. ma leian, et võttes arvesse, kui kiireloomuline on olukord Gazas, on väga oluline, et Euroopa Parlament võtaks äh, sel-, selge seisukoha, ütleks välja seda, mida ta tahab, et tehtaks, et Lähis-Idas toimuvad äh, tapmised lõpeks. leian, et on aktsepteerimatu, et Euroopa Parlamendil ei ole äh, selget mõtlemist ja julgust selleks, et hääletada Eh, pärast arutelu ka resolutsiooni. sellepärast meie fraktsioon soovib, et eh, vaadataks üle esimeste konverentsi poolt vastu võetud otsus ning et eh, lõpetataks see arutelu, mis tuleb kindlasti pidada ka selge seisukohavõtuga, mis peaks näitama Euroopa Parlamendi enamuse soovi, et et äh, verepulm Gazas lõpeks. meil on poliitiline vastutus selles, mis toimub ning see ei tähenda mitte ainult arutelu mahapidamist, see tähendab ka resolutsiooni väljaütlemist, äh, mis peab selgelt väljendama meie mõtteid ja meie pahameelt toimuma. aitäh, kallid kolleegid! Äh. suur tänu taotluse poolt soovib rääkida, soovib rääkida kolleegid Svoboda, kolleeg Virt, ainult üksteist saab sõna, nii et äh, kolleeg Svoboda, teil on sõna, palun. suur tänu, härra president. jah, me tõesti mõtlesime pikalt selle küsimuse üle järele ja härra Kohn-Pendit äh, rääkis resolutsiooni tähtsusest. ma arvan, et Julgeolekunõukogu resolutsiooniga koos on meil lähtepunkt, kus see parlament siin saaks öelda, et me toetame ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsiooni ja nagu ka teie, härra president, juba ütlesite, me peame mõlemaid osapooli kutsuma üles relvarahule ja äh, käituma ja ki-, vastavalt ÜRO Julgeolekunõukogu resolutsioonile sellest kinni pidama. kuid me peame siiski olema ühel meelel ja sellepärast oleme me ka kolleeg Kohn-Benditi taotluse poolt. suur tänu, härra Svoboda ja taotluse vastu räägib kolleeg Helmar Brock. kallid kolleegid, ma leian, et esimeste konverentsi otsus oli väga tark täna kuulsime parlamendi presidendi avaldust, millel puhul mulle jäi mulje, et kõik olid temaga nõus ja toetavad teda ja et tegemist on parlamendi arvamusega. meil tuleb järgmistel päevadel saada võimalikult palju informatsiooni erinevatelt komisjonidelt, delegatsioonidelt, ka nõukogult tuleb meil informatsiooni ammutada, samamoodi nagu ka komisjonilt. ja sellepärast tihti äh, ei ole me, me võimelised äh, resolutsiooni vastu võtmagi, sest me peaksime seda tegema juba täna õhtuks, aga me ei tea täpselt, mis vahepeal toimub ja me hääletaksime alles neljapäeval. eelmisel nädalal olime kaks päeva Gaza sektori piiril ja ma nägin, kuidas seal inimesed kannatavad. ma arvan, et relvarahust üksi ei piisa. relvarahu tuleb siduda sellega, et äh, hoitakse ära relvade smugeldamine ja ähm, see asjaolu mängib läbirääkimistel Egiptusega täna väga suurt rolli. nii et sellepärast ma kardan, et selle resolutsiooniga me lõhuksime ära praeguse stabiilse olukorra ja olen esimeste konverentsi poolt. jah, suur tänu, Helmer Brock ütleb härra president ja me hääletame elektrooniliselt selle taotluse üle, sellepärast et meil ei ole üht meelt siin ja hääletus on avatud. kas kõik on hääletanud? hääletus ah,, veel kord siiski, kas kõik on hääletanud? kui teil ei ole hääletuskaarti kaasas, siis ei ole võimalik teil hääletada, aga mitte keegi teine ei ole selles süüdi, kui te ise, kui te pole kaarti kaasa võtnud. kas teil on kaart kaasas? siis küsin veel kord, kas kõik on hääletanud, kellel on kaart kaasas? hääletus on lõppenud sada viis poolt, kaheksakümmend kuus vastu, seega võtame me vastu ka resolutsiooni. ning äh, tähtajad on paikud, paika pandud äh, täna õhtu kell kakskümmend on re resolutsiooni jaoks ja muudatusettepanekud tuleb esitada kuni kolmapäeva hommikul kella kümneks. nii, siis äh, neljapäeva ette kohta pole ühtegi muudatust ette nähtud, kuid ma tahaksin veel härra Kohn-Benditele sõna anda. vabandust, ütleb härra Kohn-Bendit, mul oli veel äh, märkus gaasikonflikti Ukraina ja Nõukogude Liidu kohta ning äh, Venemaa kriis. Francis, excuse-moi d'avoir fait remonter un passé. vabandust, ma ütlesin äh, Nõukogude Liit Venemaa asemel, ma ei tahtnud seda öelda mis seda diskussiooni puudutab, siis tahaksin öelda ja ma loodan, et kõik fraktsioonid on nõus, et äh, sellel arutelu räägitakse ka sellest, et Slovakkia soovib uuesti tuumajaama käivitada. sa oled juba valimiste nimekirjas esinumber, nii et sa võid olla päris rahulik. suur tänu, tahtsin ainult nii palju öelda. me oleme ju parlamendis, ütleb konvendit. kolleegid Ferber ja konvendid lõpetavad oma vaidlused, ütleb härra president. siin arutelul, seal arutelul on võimalik rääkida kõigest, mis puudutab gaasi. nüüd kolleeg Dmitri Kupulus soovib veel sõna saada. kirja proedre, epidi jah, suur tänu. mis puudutab Slovakkiat ja Bulgaariat, siis olukord on seal tõesti väga tõsine ja ma tahaksin paluda teid, et teie annaksite Euroopa Komisjonile edasi meie mure kuna Euroopa Komisjon peab hoolitsema lepingute täitmise eest ja Euroopa Komisjon peaks meile andma informatsiooni selle kohta, mis täpselt toimus ja miks sellised otsused vastavates riikides vastu võeti. jah, suur tänu, me võtame selle teatavaks, komisjon kindlasti ka. ja nüüd on meil võimalik päevakorraga edasi minna ja öelda, et selle nädala päevakord on vastu võetud ja nüüd päevakorra kohaselt on meil järgmiseks päevakorras ühe minuti suulised kõned, esiteks kolleeg Georgios Papatomkius. suur tänu, lubage mul kõrget koda informeerida provokatsioonidest, mida on teinud Türgi Kreeka vastu äh,